muudatusettepanek, mis tehakse täiskogul, nii et ma lükkaksin selle tagasi. suur tänu! kes on selle vastu, palun tõuske püsti selleks, et me näeksime, kui paljud inimesed on selle suurse muudatusettepaneku vastu. tundub, et rohkem kui kümme ehk rohkem kui vaja rohkem kui kümme protsenti, nii et äh, kes on poolt, vastu, erapooletu. muudatusettepanek lükati tagasi, nagu ma arvasin. see võetakse tagasi sellepärast, et rohkem kui kümme protsenti kohal olen, kohal olnud saadikutest oli selle vastu, nii et me hääletame praegu öö, äh, ühise resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna, nii et kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on Aserbaidžaan, hääletame jälle kuue resolutsiooni ettepaneku üle. kõigepealt äh, resolutsiooni ettepanek, mille esitas kuue fraktsioon, kes on poolt? vastu? erapooletu? see on tagasi lükatud, nüüd hääletame ühise resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja viimaseks Valgevene, jällegi kuus resolutsiooni ettepanekut ja enne seda on meil resolutsiooni ettepanek, mille on teinud kuue fraktsioon, kes on kuue NGL fraktsiooni poolt, andke märku, vastu, erapooletu, selgelt tagasi lükatud ja nüüd hääletame ühise resolutsiooni ettepaneku üle tervikuna, tegemist on nimelise hääletusega, nii et hääletus on alanud. The kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja tulemuseks on selgelt vastu võetud. nii et kallid kolleegid, tänan teid kõiki siia tulemast. mul on veel üks teadaanne, olen EFT fraktsioonilt saanud taotluse rahvusvaheliste parlamendi komisjonide delegatsioonide liikmete nimetamise kohta, see nimekiri pannakse tänase istungi protokolli ja kui roh-, kui märkusi selle kohta ei tehta, siis kui protokoll kinnitatakse, on need ametisse nimetamised ka kinnitatud. ning nüüd tänase istungi protokoll esitatakse parlamendile järgmise täiskogu is-, osaistungjärgu alguses kinnitamiseks. kui keegi pole vastu, siis resolutsioonid, mis täna vastu võeti, antakse edasi nendele asutustele, keda on nimetatud resolutsioonides ja seega on täiskogu osaistungjärk lõppenud ja soovin teile kõigile turvalist koduteed.